enda nimel ja kõikide nimel suur heameel teid siin tervitada ja ma tõesti loodan, et teie külaskäigust kujuneb viljakas. aga nüüd saab sõna härra Prokk kaheks minutiks. härra president. härra president. komisjon, nõukogu eesistuja vaene härra Borghezio eh, eh, ajab pidevalt segamini Nõukogu ja Euroopa Nõukogu, eh, Inimõiguste Kohtu, Euroopa Kohtu, sellel kõigil ei ole midagi tegemist põhiõiguste hartaga, nii või teisiti. tagasi Rootsi eesistumise juurde. ratifitseerimisprotsessi on edendatud väga mõistlikult ja tu-, arusaajalt ma tahaksin tänada Rootsi eesistujat üheksa-aastase töö eduka lõpetamise puhul. see tähendab, et meil on nüüd võimalus see tõesti ellu rakendada. see, mis juhtub praktikas, on jätkuv konstitutsionaliseerimine. nõukogu legitiimsus tugineb riigipeadele tavalistes konstitutsioonides öö, ähm, presidendid vastutavad parlamentide ees, kelle on valinud rahvad. härra Barroso rääkis institutsioonide tähtsusest, tsiteeris Jean Monnet, kõrge esindaja puhul, kes on komisjoni asepresident, ei saa meil olla nii, et esimesel detsembril nimetatakse see inimene ametisse ning kõrgele ameti, ase, esi-, kõrge esindajana ning saab asepresidendiks alles esimesel jaanuaril. me peame saavutama õiguslikult vettpidava olukorra, Euroopa Parlament võtab oma pädevust tõsiselt, mis puudutab välisteenistust, siis Euroopa Parlament ei luba seda, et Lissaboni lepingut kasutatakse selleks, et Euroopat valitsuste vaheliseks muuta. palun võtke tõsiselt Euroopa Parlamendi suhtumist. Te teate, millised on meie nägemused ja ärge langetage otsuseid, mis on destruktiivsed. suur tänu, härra Brock. nüüd järgmisena saab sõna Adrian Severi poolteiseks minutiks. daamid ja härrad Lissaboni lepingu jõustumine on ajalooline sündmus. me peaksime seda tervitama, olema õnnelikud selle üle, peaksime iseend õnnitlema ning kindlasti õnnitlema Rootsit eesistujana asjaolu eest, et nad saavutasid sellise tulemuse. kuid lepingust üksi ei piisa, isegi täiuslik leping ei suuda iseenesest probleeme lahendada meil on vaja inspireeritud ja kompetentseid inimesi. Lissaboni lepingu puhul on see veelgi tähtsam, sest see on lõputute kompromisside tulemus, pikkade arutelude, debattide tulemus ja seepärast on, on see ka palju, seal on palju kahemõttelisusi, palju lünki tulevased otsustajad peavad asjadesse selgust tooma, peavad reegleid täpsustama, kujundama institutsioone, tõlgendama kõiki lepingu sätteid, e, ametikohtade kirjeldusi täpsustama. tulevased, see saab olema väga oluline Euroopa tulevaste institutsioonide struktuuri jaoks ja kui me tahame, et see struktuur oleks elujõuline, siis see peab sünteesima kogu ajaloolise kogemuse, kultuurilise tegevuse ja politi-, poliitilised traditsioonid, ühendama kõik Euroopa kodanikud, seepärast peab esi-, e-, meeskond, mille moodustavad peamised e, komisjoni president, kõrge esindaja, nõukogu president, nende hulgas peavad olema esindatud kõik poliitilised lähenemised, kõik piirkonnad, geopoliitilised, geokultuurilised piirkonnad Euroopas ma usun, et see saavutatakse ja ma usun, et see on hea Euroopa struktuuride jätkusuutlikkusele, institutsioonide tõhususele, kuid ka Euroopa Liidu usaldusväärsusele meie kodanike silmis. tänan. suur tänu, härra Severin ja järgmisena saab sõna proua Anneli Jäädenmägi üheks minutiks. suur tänu, härra president. lubage ka mul erakorraliselt tänada meediat ja meediakanaleid. ilma vaba ja valvsa meediata oleks jäänud Euroopa kodanikud Euroopa juhtide otsustest täiesti kõrvale. Õnneks meedia aga käsitleb seda teemat, on esitanud igasuguseid võimalikke ja võimatuid kandidaate nii eesistuja kohale kui ka välisasjade kõrge esindaja ametikohale ja tänagi ei ole räägitud eriti nimedest, ainult mõned on äh, välja öeldud, kuid äh, samas Euroopa Liidust väljaspool üritame me õpetada teisi, räägime neile, kui olulised on demokraatlikud äh, valimised, käisin ise hiljuti Türgis ja üks Türgi parlamendisaadik, kui me rääkisime Lissaboni lepingu järgsetest valikuvõimalustest, küsis minu käest, et äh, millal see siis kõik äh, hakkab toimuma ja Euroopa Liidu delegaat ütles selle peale, et ega me tegelikult ei tea, äh, kes on meil valikukandidaadid, millal see ära valitakse, kõik otsustatakse suletud uste taga ja selles osas Euroopa Liidus on ikka paranemisruumi üks jagu, et läbipaistvus oleks tagatud. suur tänu, proua Jäädenmägi ja nüüd saab sõna üheks minutiks härra Ashley Fox. suur tänu, härra president. mina tahaksin kommenteerida neid mitteametlikke arutelusid, mis viimases ülemkogus, nagu me kõik teame, olid domineerivad. ma viitan muidugi siin järgmise äh, nõukogu eesistuja valikule ja sellele, millist rolli ta hakkab kandma mina arvan, et eesistuja peaks olema äh, nõukogu teener, esimees, mitte äh, peadirektor. ja seega on väga oluline, et äh, tegemist oleks kollegiaalse inimesega ja keda, keegi, keda inimesed usaldavad ja seda arves võttes on kõige hullem kandidaat üks mees, Tony Blair. ma olen kantsler Merkeli Eh, hirmudega nõus, et järgmine viis aastat eh, on meie ees ainult eh, naeratav hambapaar, kui, kes reisib mööda maailma. usalduse küsimus on samuti väga oluline ja mitu korda on härra Blair osutunud täiesti usaldamatuks. härra president, ta ei sobi ühtegi ametlikku ametikohta ning ma ütlen, et ärge nimetage teda ametisse suur tänu, härra Fox ja nüüd saab järgmisena sõna härra Pelder. suur aitäh, president. ma olen äh, suure huviga lugenud seda dokumenti, mille on koostanud eesistujamaa välisteenistuse teemal. mul äh, valmistab see dokument muret pärast seda, kui ma seda lugenud olen. Äh, mulle näib, ma hindan seda, et äh, püütakse võita aega kõrge esindaja kohale kandidaatide leidmiseks. ei ole eriti palju selliseid sobivaid kandidaate siin Euroopas. ma olen väga mures äh, nüüd selle üle, et püütakse siin saavutada mingit institutsioonide vahelist tasakaalu ja ma olen täiesti kindel, et minu kolleegid jagavad seda seisukohta aga mul on hea meel, et välisteenistus jääb väljapoole Euroopa Komisjoni. välispoliitika on eelkõige ikkagi liikmesriikide pädevuses. ja seetõttu tulevad sellega parem, tulebki sellega paremini toime nõukogu kui komisjon. seda vaatamata kõigele, mida me oma resolutsioonides oleme öelnud, aitäh! aitäh, härra Pelder ja nüüd härra Klaas üheks minutiks. aitäh! president, kogu see lehmakauplemine äh, nõukogu presidendi ametisse määramise üle ei tule Euroopale kasuks. siin Belgias me oleme kuulnud, kuidas räägitakse Rampeli kandidatuurist, äh, tema toeks esitatakse selliseid väiteid, nagu ta on silmatorkamatu, madala profiiliga, ta oskab hästi kompromisse leida Äh, igaüks, kes suudab juhtida sellist kunstlikku riiki nagu Belgiast, suudab juhtida ka Euroopat, selline on äh, argument. aga kellegi huvides äh, ega ka Euroopa Liidu huvides ei oleks muutuda suure, suuremastaabiliseks Belgiaks. ei saa lihtsalt vali, valitseda Belgiat nii, nagu see on me lihtsalt püüame siin säilitada staatus quo'd ja igapäevaseid asju korda ajada. meil ei ole vaja sellist värvitud, äh, maitsetud äh, inimest, äh, kes komisjoni pilli järgi tantsiks. me peame silmas pidama seda, kui me kandidaatide üle arutelusid peame. aitäh, härra Klaas! järgmine kõneleja on härra Otmar Karas, kes saab sõna kaheks minutiks president, daamid ja härrad, kakskümmend aastat tagasi jõudis lõpule Euroopa vägivaldne eraldamine, diktatuur lõppes, tänu Euroopa Liidule on meie manner ühinenud Euroopa Liit on poliitiline projekt, mis on suunatud vabadusel, demokraatial ja stabiilsusel põhineva ala laiendamisele Euroopas. meie vastutame eh, nende väärtuste ja seaduste eest, mis meil siin on, selle eest, et need tugevneksid, me peame tegema kõik, mis meie võimuses ja peame alustama juba täna. me peame hoolitsema selle eest, et on olemas vajalik otsusekindlus äh, selleks, et ei äh, tekiks uusi müüre, mis erist-, äh, eraldavad meie mandrirahvaid. ma tahan väga selgelt välja öelda seda, et Lissaboni leping on parim demokraatlik tagatis, mis meil on peale üldisi otseseid valimisi. see leping annab institutsioonidele võimaluse võtta sõna Euroopa mandri nimel me peame sellest võimalusest kinni haarama, meil peab olema poliitilist tahet seda lepingut ellu viia. kui meil selline poliitiline tahe on olemas, siis äh, peame loobuma kõige madalama ühisnimetaja poliitikast sest iga kord, kui me seda poliitikat rakendame, meie ühendus nõrgeneb me pääseme praegustest kriisist välja ainult siis, kui tööpuudus hakkab alanema ning kui meil on jätkusuutlikud eelarved. euroopalik mõtlemine tähendab seda, et tullakse üksteisele poolele teele vastu, otsitakse parimaid lahendusi. arutelud nimede üle, mida siin viimastel paaril päeval on peetud, Äh, on pannud mind mõtlema, et me tegelikult ei ole huvitatud kõige paremast lahendusest, me ei ole huvitatud euroopalikust lahendusest, me otsime lahendust, mis sobib liikmesriikidele ja nende erakondadele, see ei ole õige vastus. suur aitäh, härra Karas. ja nüüd annaksin sõna härra Lopes Ailarile pooleteiseks minutiks. aitäh, president. ma sooviksin teha kaks märkust mis on seotud nende väga oluliste teemadega, mis siin on tõstatunud ning mis on seotud vabaduse, julgeoleku ja turvalisusega ja nendel rajaneva alaga. kõigepealt tahaksin ma öelda selle üle, et mul on väga hea meel, et rändeküsimustele on nõukogu järeldustes väga palju tähelepanu pööratud. ma tahan öelda, et meil on tulevikus vaja ühenduse poliitikat selles valdkonnas, sellega hakkab tegelema eesistujamaana Hispaania ning Euroopa Parlament ja Rahvusparlament saavad samuti oma panuse anda. siin viidati solidaarsusele rändevoogudega tegelemisel, kahjuks aga ei eh, saadud sellest eh, siduv nõue, eh, millega käiks kaasas ka vastav rahastamine. mis puutub vabadusel, julgeolekul ja turvalisusel rajanevat ala, siis ka see on meie parlamendi jaoks olulise tähtsusega küsimuseks. minu arvates on äärmiselt oluline, et äh, see, selle probleemiga tegeleda, sellepärast et Euroopa kodanikud pööravad väga suurt tähelepanu detsembrikuus ülemkogu järeldustele ja sellele, mil määral äh, julgeolek äh, ja turvalisus muutub ühtseks poliitikaks. minu arvates on see, mida me praegu teeme, väga oluline, aitäh! ja aitäh, et te täpselt oma kõneajast kinni pidasite ja nüüd üheks minutiks saab sõna härra Tahv. president It... president on väga hea, et me võime nüüd äh, Lissaboni lepingu saaga viimase peatüki sulgeda. samas ma kahetsen, et me pidime maksma seda hinda, ja äh, lisasime siis väga viletsale Briti äh, pretsedendile veel ka Tšehhide peatüki. see protokoll äh, annab tšehhidele võimaluse jääda kõrvale põhiõiguste hartast ning ma oleksin väga tänulik, kui eesistujamaa arutelu lõpus kinnitaks, et selline ei ole siiski nende lõplik seisukoht ning et harta on siiski siduv ka tšehhidele ning eh, nende presidendile, kes oma lossis istub. selle protokolli ehm, e-, eesmärk oleks justkui eh, sundida kohtud hartat kasutama oma siseriiklikus õiguses. see on midagi sellist, mis äh, on äh, üsna ebaoluline ning ma arvan, et äh, selle saaga lõppkokkuvõttes ka üsna tähtsusetu, aitäh. suur tänu, härra Tahv, üheks minutiks. härra Petrovski suur tänu, härra president, daamid ja härrad. vaatamata kõikidele avaldustele selle kohta, kuidas Euroopa Liit hakkab paremini töötama Lissaboni lepingu järgi, tundub, et avatakse hoopis Pandora laegas. kõik on ähmane, vastuoluline ja juba praegu me näeme lahkhelisid Euroopa Liidu liidrite seas lepingus ei öelda midagi selle kohta, mida nõukogu esimees hakkab, millist võimu ta hakkab oma, omama, ei ole mingit demokraatlikku valimist, mida president teeb, oleneb sellest, mida ta tegi varem. ja kui jõuline karakter tal on. sama võib öelda Euroopa Liidu välisministri kohta. enamus Euroopa Liidu kodanikke ootavad vastust küsimusele, kas me liigume Euroopa föderaalse superriigi suuna, suunas äh, rahvusriikide suveräänsuse arvel ja kas uus Euroopa president ei lähe mitte tagasi vanade traditsioonide juurde, milleks on ebademokraatlik Euroopa. suur tänu ja kaheks minutiks Marju Mauru. tänan president ja tänan Rootsi eesistumist väga selgete tulemuste eest, mida on saavutatud nende kuue kuu jooksul. tahaksin aga ka pöörduda eesistujamaa poole eh, kingitusega, see valge paberileht on selleks, et te kasutaksite seda lähipäevadel tõelise vahendina ja instrumendina selleks, et üle saada raskustest, mis on õige kandidaadi leidmisel Nõukogu Liidu, Euroopa Liidu presidendi ja välisministri leidmisel. kutsuge riigipäid ja valitsusjuhte kirjutama sellele lehele, mitte neid nimesid, mida me näeme lehtedes ja televiisoris vaid et nad selgitaksid, mis üldse peaks olema välispoliitika, siis me teeksime suure sammu edasi, nad võiksid ju selgitada, et kas nad peavad rohkem silmas suuremat koordineerimist ja tõel- või tõelist välispoliitikat kui sellist. siis on ju väga lihtne mingisugust nime ja nägu ette kujutada. ja see on see tõeline läbipaistev, mida meil on vaja selleks, et mõista millist välispoliitikat Euroopa Liit peaks ajama see on elutähtis, seepärast et me valiksime inimesed, kes kehastavad Euroopa Liidu vaimu, kes etendavad Euroopa Liidu rolli rahvusvahelisel areenil. seepärast me peame üle kinnitama oma asutajate väärtused, meil on vaja ühtsus, ühin-, ühendavat valitsust, mis esindab Euroopa Liitu maailma arendil, me ei ole monoliitne plokk, me oleme eh, meeste ja naiste jõupingutuste vili. Neid on pidevalt tulnud korrandada, seepärast me tugineme väärtustel, millele Euroopa rajati ja me lisame sellele lisandväärtust ja meil on vaja ka palju realismi. suur tänu, härra Mauro, järgmine kõneleja pooleteist minutiks, härra Sassooli. suur tänu, härra president lugupeetud parlamendiliikmed, ka mina tahaksin tänada Rootsi eesistujat tehtu eest. Nad on suutnud luua tingimused, mis võimalda-, sai, tegid võimalikuks Lissaboni lepingu ratifitseerimise, meil oli seda vaja, meil on, oli seda lepingut vaja, see annab meile võimaluse öö, näiteks Euroopa Parlamendi pädevust tugevdada ja laiendada kaks äh, uut isikut, äh, kes võivad esindada äh, Euroopa Liidu institutsioone ja Euroopa Liitu. seega me loodame, et nõukogu ja komisjon tõlgendavad targalt taotlusi, mida nad saavad suurtelt poliitilistelt perekondadelt Euroopas ja et oma järgmisel koosolekul võivad nad kaaluka otsuse langetada täieliku toetusega mida osutatakse nendele inimestele, kes peavad meid lepingujärgselt esindama. mida meil on vaja, meil on vaja nõukogu esimeest, kes, presidenti, kes tagab äh, sidususe ja järjepidevuse, meil on vaja kõrget esindajat, kes äh, mitmepolaarses maailmas võib kasutada oma kogemust ja teadmisi selleks, et Euroopal oleks see roll, mis tal peab olema ja samas tagaks seose valitsuste vahelise mõõtme ja val-, ja ühenduse mõõtme vahel. meil on vaja ka volinike kolleegiumi, mis on tugev ja ühtne, tasakaalustatud poliitiliselt, geograafiliselt ja sooliselt. iseäranis tähtis on see, et see leiab aset kakskümmend aastat Berliini, pärast Berliini müüri langemist, mis lahutas Euroopat. see annab meile uut ootust, et sünnib äh, ühendatud ja tugev Euroopa, mis äh, tugineb solidaarsusele ja õiglusele. ja suur tänu üheks minutiks, Louis Michel. Äh, proua president kõigepealt tahaksin õnnitleda Rootsi eesistumist suurepärase töö eest, mida ta teeb tahaksin aga ka oma sõnavõtus pöörduda ka president Barroso poole äh, vahendaja läbi ehk siis proua Valstromi läbi, kes talle kindlasti edastab minu märkused äh, pärast tema sõnavõttu vastusena härra Verhofstadtile. me kõik tahame, et komisjon oleks tõhus ja tõsiseltvõetav, kes kasutab oma algatusõigust, kes äh, kahtlematult rakendab ühenduse meetodit, aga kui me sellist komisjoni näha tahame, kuulsin, et ka härra Barroso tahab seda, siis tundub, et tege-, tema tegevust tuleb liigendada nelja või viie samba põhiselt, igaühel on poliitiline vastutus, igaühe, üks, igaühega tegeleb asepresident, kellel on autoriteet ja pädevus ja ka võim öö, äh, tagamaks oma samba raames sidusust praegune killustamine pädevuste osas komisjonis ja ma olin ju ka ise volinik, viis aastat võin sellest rääkida, praegune komisjoni pädevuse killustamine õõnestab ühenduse meetodit, takistab algatuste tegemist ja kahjustab teie institutsiooni, härra president. Öelge seda palun edasi härra Barrosole minu poolt. raske öö, oli ümber korraldada struktuuri, mis on saadud pärandiks mineviku oportunismilt mõnikord, kuid ma ei saa aru, miks praegune president ei loo korda majja, arvestades uusi ambitsioone selle institutsiooni ees. tänan härra Michel ja annan sõna härra Barnier'le. suur tänu. Rootsi eesistuja on olnud väga järjekindel ja tänu temale on meil Lissaboni leping kuid tegemist ei ole projektiga, tegemist on vahendiga, vahendite kogumiga nende inimeste käsutuses, kes töötavad institutsioonides, nõukogus, komisjonis. ka meie peame neid vahendeid hästi kasutama, neid tööriistu, selleks, et pärast üleminekuperioodi, mis on olnud pikk ja liiga pikk, oleme paremini valmis äh, vastu võt-, üles tõstma kolm väljakutset kus on mängus Euroopa Liidu usaldusväärsust ja kasutades härra Václav Haveli sõna Euroopa suveräänsus, esimene väljakutse on kriis, me ei saa sellest kriisist väljuda eh, nagu polekski midagi olnud. dialoogis Ameerika Ühendriikidega tuleb rääkida juhtimisest, solidaarsusest, läbipaistvusest maailmamajanduse reguleerimisel ja meie eurooplaste jaoks tuleb eh, sellest siin õppust võtta selleks, et säilitada, konsolideerida siseturgu, selleks, et lepitada turu ja sotsiaaleesmärgid ja ma jagan Mario Monti eesmärke siin ja härra Barroso ka usaldas talle äh, ülesande selles vallas. teine on roheline majanduskasv. Euroopa Komisjoni võttis seisukoha Kyoto osas, me peame säilitama selle seisukoha tähtis on ka, et äh, meie partnerid, äh, suurriigid, piirkonnad näitaksid üles vastastikust äh, koostööd. laua taha peavad tulema need, kes otsustavad maailma saatuse kahekümnel järgneva aasta jooksul, meid on kakskümmend seitse, see pole lihtne, välja arvatud siis, kui me nõustume olema teiste riikide mõju all seega ma USA, uus kõrge esindaja peab looma uue kultuuri, uue strateegia ja mida varem oleme me valmis seda, saame sellega valmis, seda parem Euroopa kodanikele, seega ma ootan kannatamatult teie otsuseid. suur tänu, härra Barnier. järgmisena saab äh, sõna proua Kinga Könts suur tänu, ma ei hakka siin rääkima Lissaboni lepingust, ma pigem räägin majandusaspektidest äh, nõukogu, ülemkogu järeldustes. finantsstabiilsus algab, äh, on hakanud selles dokumendis äh, tõesti välja paistma, kuid inimesed on juba kaotanud jõu ettevõtetel pole enam raha. Nad ei saa enam laenu. järjest rohkem on inimesi, kes kaotavad töö ja mul on hea meel näha, et kõik need aspektid dokumendis kajastuvad. ma tahaksin ka öelda, et majanduse elavnemine ei ole piisav tingimata. Euroopa on täna nõrgem kui enne kriisi, me ei saa öelda, et Euroopa hakkab tugevnema kui me ei tee kõiki jõupingutusi selle nimel, kui me ei suuda töökohti taastada, kui me ei suuda võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu, siis ei suuda me kunagi majandust taaselavdada. avatud koordineerimise meetod ei ole samuti mitte piisav. Äh, süsteemid ja meetodid peavad olema palju tõhusamad. ja mis puudutab sotsiaalset Euroopat ja kõike seda, mida me oleme saavutanud sotsiaalse Euroopa vallas, see on meie tähtis töö ja siin on meil suur vastutus. suur tänu, proua Göns ja nüüd saab sõna üheks minutiks proua Eik. suur tänu. poliitika ja psühholoogia käivad käsikäes. täna on palju neid, kellel on suured ootused Kopenhaageni tippkohtumise ees, ma olen selle kõigega väga hästi tuttav. sama äh, juhtus kliimaeesmärkidega ja ma näen, et parlamendis ma, on need juba kümme korda surnud ja maha maetud, enne kui me tõesti lõpliku otsuse langetasime ja sama käib nüüd kliimapaketiga. surnud ja maha maetud nende inimeste poolt, kes tegelikult ongi nende eesmärkide vastu, seega ma tahaksin Rootsi eesistumist üles kutsuda, jätkake oma suurepärast läbirääkimistööd, eh, olge konstruktiivsed, kui me ei saavuta täielikku siduvat kokkulepet Kopenhaagenis, siis me ei saavuta oma eesmärke. kahe kraadi eesmärk on äärmiselt tähtis ja seepärast peame ka täie, täispurjes siin edasi liikuma inimkonda võiks jagada kaheks, inimesed, kes liiguvad edasi ja teevad midagi ja inimesed, kes äh, kritiseerivad. suur tänu, suur tänu, kallid kolleegid. järgmiseks saab sõna Marietta Tšennaku ka kaheks minutiks. suur tänu, härra esimees ma kuulasin väga täpselt seda, mida eesistuja ütles majanduskriisi kohta kuid on täiesti selge, et äh, stabiilsuspakt ei ole võimalik väga paljudes riikides enam kasutada. mulle tundub, et me oleme praegu nihkumas äh, väärtuste kriisi ja põhimõttelisse kriisi meil tuleb arvestada ka seda, mida meil üldse on veel võimalik saavutada ja meil tuleb USA-d sundida Kopenhaagenisse tulema ja kliima eest võitlema üheksa aastat pärast Nitsa lepingust lähtunud kriisi ja pärast seda, kui me ei andnud institutsioonilisele probleemile vastust, on meie ees nüüd veelgi suurem vastutus tähtis ei ole mitte see, mis meil on lepingus kirjas, vaid see, millised on need isikud, kes seda hakkavad ellu viima. meil on väga suur vastutus, eriti kui me mõtleme Euroopa Komisjoni peale. ka Euroopa Komisjon peab midagi ära tegema ning ma olen täiesti veendunud, et ka kõrge esindaja peab kõikide liikmesriikidega läbi rääkima. peale selle tuleb meil veel otsustada ka, kellest saab nõukogu president nii et tegemist on väga paljude lahendamata ja vastamata küsimustega, mis mida tegelikult väga paljud ei ole ka veel esitanud. meie tahtsime, et komisjoni president oleks samal ajal ka kõrge esindaja, see oleks ka täiesti mõistlik lahendus olnud, sellepärast et Euroopa Komisjon on ju koordineeriv roll ja peale selle tuleb temal veel vältida ka huvide konflikti nõukoguga ma loodan, et komisjoni president ja nõukogu eesistuja suudavad siiski mingile lahendusele jõuda koos liikmesriikidega selleks, et mõlemad nimetatud organid saaksid teha koostööd niimoodi, et äh, Euroopa Liit ei kannataks selle all. mulle tundub, et see on siiamaani siiski päris hästi vastu pidanud ajale. suur tänu, suur tänu, kallid kolleegid. ja järgmiseks saab sõna seda Äh, kolleeg Oregi Atondo, poolteist minutit. suur tänu, härra president. mina tahtsin öelda, et Tšehhi probleemi lahendamine oli piisav lahendus, see ei olnud küll perfektne, täiuslik lahendus, kuid parim, mis meil sellel hetkel kasutada oli. kahe tuhande kümnendal aastal, arvan mina, seisame me väga tähtsa äh, aasta ees, sellepärast et meil on uus komisjon, meil on uued, uus institutsiooniline kord, Euroopa Liidust on saanud äh, juriidiline isik ja nüüd on meil võimalus midagi ära teha ja tegelikult meil on ka tahe midagi ära teha. Euroopa peab võitlema natsionalismi vastu, mis ikka ja jälle tärkab kui me vaatame, mis toimus kümme aastat tagasi, kus me siis olime, kuidas me lahendasime euro sisseviimise küsimust, näiteks me teame, et väga paljud olid selle vastu toona ja me ei oleks siis mitte kuhugi jõudnud. Mm, üks kiireloomuline küsimus on meil praegu komisjon. komisjoni kolleegium tuleb detsembrikuus Strasbourgis kinnitada, selleks et jaanuarikuus uus eesistuja saaks alustada uue komisjoni kolleegiumiga, et oleks juba selge, kes on uued volinikud. peale selle tuleks meil küsida, mis Euroopa Liit üldse on, miks ta loodi Euroopa Liidul on ühine hääl ja tugev hääl ja me peame esindama seda, mis meie ühiskonnamudelit, majandus- ja õigusmudelit kõige paremini ka ühe mütsi alla toob, suur tänu! suur tänu! järgmiseks saab Olle Schmidt üheks minutiks sõna. suur tänu, härra esimees! Rootsi eesistujamaana võib õnnitleda kõiki osapooli tehtud töö eest, sest meil õnnestus lahendada käsitletavad institutsioonilised probleemid, isegi kui äh, meil alguses oli probleeme Tšehhiga. me teame, et Václav Havel aitas meid ka palju sellel teel ja tänu sellele, et Tšehhi põhiseaduslik kohus võttis vastu meile positiivse otsuse, saame me nüüd vaadata ka lootusrikkalt tulevikku. meil tuleb veel ära oodata Ühendkuningriigi otsus. Kopenhiig-, Kopenhaagenis tulevad väga paljud erinevad poliitikad kokku ja nende ülesandeks on võidelda maa soojenemise vastu. Nad peavad leidma lahendusi, mida saavad välja pakkuda poliitika ja ka majandusvaldkonnad praegusel hetkel on kogu olukord lahtine ning kogu see salatsemine on tegelikult natukene piinlik ja valus, vähemalt demokraatliku Euroopa jaoks. suur tänu, härra Schmidt ja järgmiseks saab sõna pooleteiseks minutiks härra Kelam. ma tänan. ma tahaksin teha kolm märkust Lissaboni lepingu jõustumisel on Euroopa Liidul vaja rohkem kui kunagi varem ühist välis-, julgeoleku- ja energiapoliitikat, mis tugineb solidaarsusele. ainult sellised poliitikad saavad ära hoida tehingud. teiseks, meil on vaja mõista, kuivõrd tähtis on uues olukorras et meil oleks jätkuvalt tugev komisjon, kes võtab enda peale vastutuse Lissaboni lepingu rakendamise eest ja kolmandaks rääkides uutest tippametikohtadest, meil on vaja ennekõike julgust selleks, et välja pakkuda ja toetada mm, mitte ähm, portfelle, vaid isikuid, isikuid, kellel on pikaajaline nägemus ja kes on pühendunud Euroopa Liidu väärtuste äh, jätkuvale kaitsmisele. nüüd, et toime tulla uute väljakutsetega, on Euroopa Liidul vaja järjekordselt Mm, kahte äh, riigimeest, nii nagu Audi Adenauer, Schumann ja Kasperi. ja äh, meil ei tohi olla eelarvamusi, need, neid äh, riigimehi võib leida ka uutest liikmesriikidest. Václav Havel täna ütles meile, et Euroopa on meie kodumaadele kodumaaks ja sellele arusaamale tuginedes on meil ka edu Lissaboni lepingu ellurakendamisel ma tänan, härra Kelam. ja nüüd läheme edasi vaba mikrofoni juurde ja Sandra Kanietu esimesena, palun. ma tänan. ma tahaksin väljendada oma suurt suurt rõõmu selle üle, et lõpuks Lissaboni leping jõustub. millist isiksust on meil nüüd vaja öö, uue Euroopa Liidu ülemkogu eesistuja kohale? E, tähtis on, et see oleks isik, kes tugevdab Euroopa Liidu rolli, et Euroopa Liit saaks etendada oma osa võrdselt Äh, suur, teiste suurjõududega, äh, tulevaste suurjõududega. proua Vika Freiberga oleks üks selline äh, juhtfiguur, kes võiks seda ametit väga edukalt mm, ellu viia. E, e, tema on meie jagatud kontinendi sümboliks. ta oli pagulaseks pärast teist maailmasõda ja naases Lätisse siis, kui Läti taasiseseisvus. ta juhtis riiki aastaid ja selle aja jooksul sai Lätist Euroopa Liidu ja NATO liigi. ta on tugev eurooplane, tugev isiksus kes tuleks toime nende väljakutsetega, mis Euroopa Liidu ees tulevikus seisavad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 president Lissaboni lepingu ratifitseeris kõigepealt Ungari ja ma tahan õnnitleda eesistujat Rootsit suurepärase töö eest, mis nemad on nüüd ära teinud. ja äh, eesistuja näol Mm. oli meil ka tšehhide sõber, kes aitas tšehhid üle saada nendest probleemidest, mis tšehhidel olid. nüüd me ootame pikisilmi uusi struktuure, me tõesti ootame, et nad äh, õige peatselt valmis saavad ja siis saab töö alata. Äh, Lissaboni leping peab tegelema ka nende probleemidega, mis on vähemuste ees täna ja me palume, et proua Valmströmi, meil on vaja garantiisid, et järgmine volinik öö, oma portfelli, mis öö, nende küsimustega tegeleks. proua Mäkinis, palun. ma tänan, proua president. Iirimaal meilt küsitakse, et praegu ollakse nii erutatud Lissaboni üle, et see on ratifitseeritud ja tegelikult seda erutust ei ole, sest see võttis nii kaua eh, ja see oli kõik nii raske, et nüüd on nagu kergendustunne saabunud ja mõistetakse ka, et tõeline töö algab nüüd alles. ja see on raske töö, eh, need õiged inimesed ametisse määrata see kõige õigemad inimesed on vaja leida nendele tähtsatele ametikohtadele, mis nüüd on loodud ja kahju, et selleks kulub veel lisaaega, sest see mm, veel lükkab edasi institutsioonide formeerimise ja väga palju tööd on vaja ära teha. aga võib-olla on hea, et meil see väike viivitus siiski on, et meil õiged inimesed saaksid ametisse asuda ja need tippametikohad, mida siin kirjeldati, on tähtsad ja nõuavad, inimesed oleks pühendunud oma tööle ja sooviksid muuta paremaks Euroopa Liitu, mitte lihtsalt oma ametikohta täita. ja viimane asi, tõsised institutsioonid, härra Barroso, teil on täiesti õigus, te peate ära kuulama, mida meil siin parlamendis öelda on, sest meie oleme oma valijatele kõige lähemal, meid on otse siia valitud. tänan, härra Luan, üks minut. suur tänu härra presi-, proua president, ma hindan kõrgelt eh, seda, mida ütles eh, eesistuja Reinfeldt ja oktoobrikuisel ülemkogul kujundati ka ühisseisukoht Kopenhaageni konverentsi osas. Rumeenia on juba astunud samme võitluses kliimamuutuste vastu ja et vähendada süsihappegaasi heitmeid, aga ainult need meetmed ei taga meie edu rahvusvahelistel läbirääkimistel. Euroopa Liidus on meil vaja laiemat, suuremat eesmärki kui kakskümmend protsenti vähendamisi. meil on vaja öö, tingimusi, ilma milleta jõupingutused läheksid liiga koormavaks ja järgmisena sõlmitav leping peab olema kohustuslik ja on vaja konkreetseid eesmärke heitmete vähendamise osas arenguriik, ka arenevatele riikidele, need peavad olema võrreldavad äh, meie eesmärkidega. proua Haudala, palun. suur tänu, president. praegusel hetkel siinsamas saalis äh, on huvitav kogum, sest kõik kolm institutsiooni on esitatud naiste poolt proua Wallström ja ka teie, teie proua president meie parlamendi nimel. ja ma tahaksin näha, et ka tulevikus on meil naised juhtrollis ja seda regulaarsemalt ja suurema arvuga. ma tean, et proua Wallström ja proua Wallis, meie asepresident, on käivitanud huvitava algatuse millesse on kaasatud mõningad juhtivad naisparlamentäärid, saatnud kirja Barrosole äh, palvega sisse viia muudatused äh, selleks, et komisjonides ja teistel tippametikohtadel oleks õiglaselt esindatud ka naised. vaja, muutused on vajadused ja kuigi äh, äh, komisjoni esindajad ja parlamendi naispresidendid on meie toetuseks, siis riigijuhid ei tee mitte midagi seda. me ei saa olla esindatud ainult meesnägudega. suur tänu, suur tänu nende sõnade eest. härra Faska, palun. tänan, president sissejuhatuseks tahan avaldada toetust president Klausile Tšehhi Vabariigi seisukohale ja ma usun, et nagu ka Saksamaa liitvabariik, nad peavad ära kuulama põhiseadusliku kohtu lahenduse ja härra Klaus pidi ka selle kohtulahendi ära ootama. Äh, ta käitus vastutustundlikult minu arvates äh, kui riigipea. kuigi ta oli ebakindel äh, seadusandluse üle ta palus, et seadusandja esitaks omapoolsed seisukohad ja ma tahaksin lisada, et Lissaboni leping jõustub majanduskriisi ajal Euroopas. valitsuste praegused otsused, mis võetakse majanduskriisi vastaseks võitluseks, ei ole piisavalt tõhusad ja seetõttu tulevikus me peaksime tegutsema kooskõlastatumalt ja mitte langetama otsuseid, mis ei aita tõhusalt kaasa majanduskasvu tõusule ja töökohtade loomisele ja seetõttu ma usun, et uus komisjon äh, vajab äh, tõeliseid asjatundjaid ja professionaale. suur tänu, proua žürii. tänan, ma olen kindlalt veendunud, et Lissaboni leping võimaldab meil saavutada parema Euroopa ja, ja luua talle tugevama aluse, kus on võimalik paremini lahendada kodanike probleeme. vaadake, millist hinda me oleme pidanud maksma selle saavutamiseks. Ähm, möödanikus ei ole alati meie väärtusi austatud. Euroopa Liit äh, tuli vastu Tšehhi presidendi palvele äh, seoses Beneši dekreediga ja ma tahaksin teile meenutada selles kontekstis, et väga paljud sakslased ja ungarlased äh, saadeti sunniviisiliselt välja ja on tekkinud olukord, äh, mis on, mida ei saa sallida ei eetilisest, moraalsest ega poliitilisest seisukohalt kui need dokumendid seostatakse äh, liitumisläbirääkimistel, nagu näiteks Horvaatia puhul, siis sellega antakse väga halba eeskuju ja minu arvates see ei ole vastuvõetav ja ma olen, äh, mul on, ma tunnen kahetsust, et see toimus. proua Tikau ma tervitan Euroopa Ülemkogu äh, heakskiitu Läänemere strateegiale. tegemist on mudeliga, mida Euroopa Liit peaks kasutama ka Donau piirkonnas, selleks et ergutada äh, Donau piirkonna riikide majanduslikku arengut ja Euroopa Liidu konkurentsivõimet. Euroopa Liit osaleb Kopenhaageni konverentsil kui liider võitluses kliimamuutuste vastu Euroopa Liit on juba ühepoolselt äh, võtnud endale kohustuse kakskümmend kakskümmend kakskümmend. Äh, äh, kliimapakett on osaks saanud ühendusõigustikust ja seda hakatakse ellu viima ja ma ta-, palun, et Euroopa Liit kiiresti looks tõhusa ja innovatiivse raamastiku, et toetada keskkonnasõbralikku majandust. Euroopa Liit peaks ka keskenduma meetmete loomisele võitluseks kliimamuutustega ja Euroopa Liit peaks olema suuteline äh, investeerima ähm, tööstusesse ja äh, avalikusse sektorisse, et luua uusi täiendavaid töökohti. Äh, proua Kall, tänan, president proua Malmström on möödunud kaks aastakümmet pärast raudse eesriide langemist. kuid see ei ole jõudnud veel meie tegelikkusesse, poliitilisse mõttemaailmasse. ja mõningates olukordades me siiski kasutame veel mm, tolleaegseid nõkse ja mooduseid, kui me mõtleme siin ungarlaste olukorrast ja edasi, kui me räägime inimõiguste piiramisest äh, vähemusrahvastele. Lissaboni leping äh, sätestab uued pädevused ja me peame nende täitmiseks valmistuma. kui me räägime inimõigustest, siis me peaksime paremini toimima selles valdkonnas. meil on vaja nõnda uut portfelli, mis arvestab äh, Äh, ka teisi vähemusi, keelelisi vähemusi, lingvistilisi vähenemisi, sest väga palju tööd on vaja ära teha selleks, et lahendada vähemusrahvaste äh, probleeme. komisjon ja Euroopa Liit tervikuna peab vastutama nende probleemide lahendamise eest. härra Sikerski daamid ja härrad, Lissaboni leping on nüüd lõpuks heaks kiidetud ja vastu võetud ja me loodame, et Euroopa Liit on, seisab nüüd tugevamal alusel tulevikku silmas pidades, meil on vaja nüüd rakendusmeetmeid ja meil on vaja välja töötada ka koostöömehhanismid äh, Euroopa riikide juhtidele, kes vastutavad nüüd selle uue Euroopa äh, elluviimise eest ja isiklikud ambitsioonid ei peaks varjutama Euroopa tulevikku, me räägime võitlusest töötuse vastu äh, või äh, finantsinstitutsioonide töö kontrollist. kriisi ajal me ei tohiks langetada otsuseid selle kohta, kui palju raha kulutatakse kliimamuutuste vastu võitlemiseks kõige tähtsam on praegusel hetkel majandusprobleemide lahendamine. härra Keli, palun. nagu mu kolleegidki proua Kinestan, kui me tähistame Berliini müüri kahekümne, langemise kahekümne aastas, äh, aastapäeva ja Lissaboni lepingu jõustumist, on mul väga hea meel et, et kuuskümmend seitse protsenti iirlastest hääletas Lissaboni lepingu poolt eh, ja see annab heakskiidu Euroopa Liidu mitmeaastasele tööle. ja eelseisvatel aastatel eh, näevad ka seda, et kodusõda äh, valitses paljudes riikides, enne kui saabus rahu ja äh, ja Euroopa Liidu abiga on me saavutanud toetust ja kodusõdadel on tehtud lõpp. ma tahan lõpetuseks öelda, et väga palju on räägitud nimedest, isikute nimedest, kes täidavad erinevaid ametikohti, ka kõrge esindaja kohta. ja kui me nimetame neid kõiki presidentideks, siis avalikkuses tekib segadus. Schmidt, see lehit on laugu jäänelõpp too härra Mitchell, president, ma tahan öelda, et mul on väga hea meel, et mul oli võimalik äh, osaleda Stockholmis äh, arengupäevadel ja ma õnnitlen juhatust nende korraldamise eest. ma hiljuti osalesin ka Iiri avalik-õiguslikus raadios ja televisioonis, kui kuulajad tundsid muret, et ähm, vähendatakse tervishoiukulutusi, aga ei vähendata arengule arenda, eraldatud kulutusi. tegelikult on vaja teha, tegeleda mõlemaga ja ma kutsun üles, et kuna me praegu keskendume nii palju Euroopa majanduse taastamisele ja finantskriisist ülesaamisele äh,, mis on meie äh, siseriiklike tegevuskavade keskmes, me ei tohi unustada, et igal aastal äh, arengumaades sureb üksteist miljonit last, viis miljonit seetõttu, et neil puuduvad ravimid, mida meil on olnud kasutada kolmkümmend aastat. seega ärge unustage ka neid aspekte oma tegevuskavas ja äh, määrakem välissuhtluse eest vastutavaks inimeseks, kes arvestab, et ka see on üks meie võtme-eesmärke ja äh, tegutseks nii, nagu me siiani oleme tegutsenud. tänan. härra Rivellini, palun Lisbona... ma tänan, proua president. Lissaboni leping ja ülemkogu eesistuja ametisse määramine just kakskümmend aastat pärast Berliini müüri langemist. see on tõeline algus tõelisele Euroopale. müür langes, eh, aga see ei olnud ainult tsemendist müür, vaid ka eelarvamuste müür, mis langes ja see mõjutas niivõrd palju inimesi Ida-Euroopas, aga nüüd peame mõtlema, mida me teeme pärast müüri kukkumist, uued müürid on tõusnud lõuna ja põhja vahel, rikaste ja vaeste riikide vahel, riikide vahel, kes toodavad tooteid ja nende riikide vahel, kes toodavad ideid. ja sellised müürid loovad tohutut probleemi inimkonnale ja võivad kaasa tuua sõdasid. ja sellepärast need ametisse määramised pärast Lissaboni lepingu eh, jõustumist eh, peab otsustatama mitte väikeste arvu inimeste poolt kitsastes tubades, eh, tuleb informeerida Euroopa Parlamenti ja kogu Euroopat sellest, mida taotletakse. kui tahetakse neid müüre lammutada, mis meid ka tulevikus lahutama hakkavad, siis, siis tuleb sellest tõsiselt suhtuda, ainult nii on võimalik Euroopat ühendada. ma tänan, palun ärge ületage oma kõneaega ja viimane on härra Brons. härra Andrew Brons. ma tänan, proua president Briti opositsiooniliider on Äh, kuulutanud, et on vaja Lissaboni lepingu osad uuesti läbi rääkida, aga selleks on loomulikult vaja kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi nõusolekut. ta on kuulutanud ka, et on vaja suveräänsuse eelnõu, äh, mis tähendab seda, et tuleb referendum igasuguste uute lepingute puhul, aga selle võivad muidugi valitsused tagasi lükata äh, kas nõukogu ja komisjon on nõus sellega, et konservatiivide plaanid on lihtsalt tühi jutt ja et et kas otsustatakse lihtsalt Lissaboni lepinguga leppida või täielikult lahkuda Euroopa Liidust Ühendkuningriigil. ma tänan. sellega me oleme vaba mikrofoniga lõpule jõudnud ja nüüd on proua Malmströmil sõna. Euh, proua president, lugupeetud daamid ja härrad et see arutelu oli väga huvitav ja ma tänan teid nende ettepanekute ja märkuste eest. Rootsi eesistujamaana on väga õnnelik, et Lissaboni leping on nüüd ratifitseeritud ja saab rakenduda kõikides liikmesriikides, sest meil on niimoodi võimalik saada tõhusam demokraatlikum Euroopa Liit ja me kindlasti saame ka rahvusvahelisel areenil tugevamat rolli mängida. ning ma olen nõus kõikide nendega, kes ütlesid, et võib-olla on juhus see, et ühe nädala jooksul tähistame me, me Berliini müüri langemise kahekümnendat aastapäeva, kommunistliku diktatuuri langemist, Euroopa Liidu ühtsust ja Robert Schumani võitu Stalini üle ja Lissaboni lepingu ratifitseerimist. Republic, ja Tšehhi Vabariigist ma kinnitan härra Duffile, et Eh, see, mis tšehhid nüüd said, ei ole põhiõiguste hartast väljajäämine, protokoll kolmkümmend ei peata eh, harta kohustuslikku iseloomu ei Ühendkuningriigi, Poola ega Tšehhi osas, ta lihtsalt piirab seda, kuidas kohus saab seda kasutada ja lõppkokkuvõttes on loomulikult komisjon ja kohus need, kes tõlgendavad lepingut, kui tekib mingi konflikt eh, nagu peaminister ütles, enne kui ta lahkus, konsult-, konsultatsioonid kahekümne kuue kolleegiga käivad praegu. see on raske töö ja tema auahne eesmärk ja ta on juba, on ja kavandatud on tööine töine õhtusöök järgmisel neljapäeval. jah, siin spekuleeritakse nimede üle, jah, ma olen ajalehest lugenud, ma kuulsin nimesid, keda te ei taha siia näha, kuulsin nimesid, keda teil, kes teile meeldivad. ma arvan, et ma ka siin paar töötaotlust kuulsin Äh, ametikohtade taotlust kuulsin teie käest, aga see kõik on neljapäevased arutelude objekt ning loomulikult me mõistame, et te tahate siin regionaalset tasakaalu, ka soolist tasakaalu näha. minu arvates on äärmiselt oluline. me tõesti peame näitama Euroopa kodanikele, et Euroopat ei juhi ainult mehed aga nagu peaminister ütles, ainult kaks eh, ametikohta on praegu kõneks ja väga raske on kõiki neid nõudmisi, mis neile esitatakse, täita, aga me teeme kõik, mis meie võimuses. ja kuulasime ka teie nõu ära. nüüd kõrge esindaja, tema, kas naine või mees, äh, siis äh, annab mm, raamistiku välisteenistustele ja teeb loomulikult seda kujundades äh, tööd käsikäes Euroopa Parlamendiga ja järgmise aasta aprilliks peab see juba olema ühele poole jõudnud ja kui me tihti ütlesime, kõrge esindaja alati vastab teie küsimustele siin Euroopa Parlamendis ja käib kuulamistel ja nii te saate ka kujundada tema vaateid välispoliitika vallas. nüüd, mis puudutab majandust. Äh, Marita Ulskog ei ole enam siin ruumis, aga äh, Äh, ütlen talle, et Rootsi eesistujana ei ole sugugi loobunud äh, kriisimeetmetest tasapisi loobumise strateegia osas. väga tähtis on, et me äh, jätkuvalt, mitte kohe praegu, aga mõne aja pärast tõesti ähm, hakkame loobuma nendest meetmetest ja meie vastasel korral tekib eelarve defitsiit, mis tabab kõige va kaitstumaid elanikkonnakihtisid ja seda me ei taha. jah, majandus on tasapisi toibumas, aga ometi on meil väga kõrge tööpuudus praegu ja sellepärast me ei saa loobuda kriisimeetmetest praegu veel, aga meil on juba plaan olemas ja me hakkame seda täitma, sest meie eesmärgiks on ju jätkusuutlik majandust jät-, tulevastele põlvkondadele jätta. nüüd meie kliima poliitika ei ole kuidagimoodi me oma auahnetest eesmärkidest loobunud, me öö ja päev töötame, veename, peame läbirääkimisi, vaidleme ja üritame partnereid oma poolele võita. on olnud tohutult kohtumisi ja toimub neid veelgi, mis sest, et kakskümmend viis päeva on jäänud Kopenhaagenini. tõsi, mm, globaalselt ollakse jõudnud arusaamisele, väga palju toimub paljudes riikides ja see on julgustav aga sellest ei piisa, kui me tahame eh, kaheprotsendilist, kahekraadilist eesmärki täita. ja mitte kõik eh, mm, ei ole veel paigas, et tõesti juriidiliselt siduvat tehingut sõlmida. ma kahetsen seda, aga nii see on, aga me siiski üritame seda saavutada, aga Eh, mitmed partnerid ütlevad praegu, et nad ei ole veel valmis seda sammu astuma. Euroopa on endiselt juhtrollis ja me töötame endiselt väga ambitsioonika kokkuleppe nimel, selge raamistik, mis hõlmab kõiki partnereid ja ka konkreetne ajakava, mille kestel peavad läbirääkimised lõpule jõudma. eesmärk on asendada Kyoto siduva lepinguga ja ma tahan tänada Euroopa Parlamenti selle töö eest, mis te teete selles vallas ja teete ka pärast Kopenhaagenit Euroopa on endiselt juhtrollis, me oleme seda jätkuvalt, meil on väga kõige ambitsioonikamad eesmärgid, komisjoni hinnangud on meil teada ja me toetame neid, meie etendame oma osa ja saab olema ülemaailmne vaotusvalem, mis tugineb andmetele heitmete kohta ning koorma õiglasele jagamisele, aga liikmesriigid ei ole veel välja käinud neid konkreetseid arve, mida nad on valmis maksma ja nad tahavad survet ka teistele riikidele avaldada, et nood oma kohustused täidaksid, nii et me tõesti igal ärkveloleku hetke pühendame sellele tööle ning ootame pikisilmi ka koostööd teiega selles valdkonnas ja ka teiste küsimuste kallal. ma tänan, proua minister. proua asepresident, nüüd on sõna teil Comme la ministre suédoise a parlé français et anglais, il faut que je parle. Kuna Rootsi minister rääkis äh, inglise ja prantsuse keeles, siis mina peaksin rääkima rootsi keeles. nii et suur tänu. ma räägin rootsi keelt, nagu lubasin täna tõstatad siin väga palju erinevaid küsimusi ja tähtsaid küsimusi ning uue lepingu tekst peab tõesti olema kooskõlas reaalsusega. Lissaboni lepingu tekst on kindlasti teed rajav uutele otsustele, mida me teeme näiteks kliimamuutuste vastases võitluses, finants- ja majanduskriisi vastases võitluses või ka tööpuuduse ja sotsiaalsete probleemide vastases võitluses. peale selle tuleb äh, meil arvestada sellega ka siis, kui me lahendame rändeprobleeme. kõik sõltub kõigest ja seda öeldi siin ka juba täna ja otse loomulikult ei tohi me ära unustada ka rakendamist. lepingu rakendamist praegusel hetkel räägitakse väga palju nendest kõrgetest ametikohtadest, äh, millele tuleb leida kandidaadid ja õiged inimesed. mina leian, et oleks väga hea, kui meil oleks ka naisterahvaid, keda me võiksime kandidaadiks esitada ja mul on väga hea meel kuulda siin kojas, et äh, minu arvamust jagavad ka teised see on väga tähtis demokraatliku protsessi toetamiseks ja tagamiseks ning ma arvan, et liikmesriikidel on võimalus oma sõna kaasa rääkida. meil on kompetentsed, äh, tublid kandidaadid, nii meeste kui ka naisterahvad, ka naised tõesti tulevad kõne alla ning ma arvan, et suurem osa Euroopa Liidu rahvastikust on minuga nõus. meil on vaja demokraatlikke protsesse. demokraatia ei kuku lihtsalt ühel päeval taevast alla. ei, demokraatia on midagi, mille eest me peame võitlema ikka ja jälle igal aastal uuesti. koostöö Rootsi kui eesistujamaaga ka selle kohta tahaksin paar sõna öelda, tahaksin tänada rootslasi, sellepärast et äh, koostöö oli väga hea. meil on terve rida uusi strateegiaid äh, välja töötatud ning komisjon otsustas täna, nii nagu ka härra Barroso juba ütles, et äh, esimene meede, mida me kasutada soovime, on kodanikualgatus tegemist on äh, rohelise raamatuga ehk siis me tõstatame erinevaid algatusi ja ma arvan, et jaanuarikuuks on meil võimalik see dokument ka vastu võtta ja ma loodan, et pärast seda ka parlament saab selle dokumendi kiiresti läbi vaadatud, selleks et me saaksime enne järgmise aasta lõppu neid erinevaid projekte hakata juba ellu viima. ma arvan, et see on väga heaks tõestuseks selle kohta, kuidas meie saame neid uusi Lissaboni lepingu artikleid ja võimalusi ära kasutada, neid rakendada ja kohandada nii, et kodanikel oleks rohkem sõna sekka öelda. kliimaküsimused, ka nendest räägiti täna väga palju. kliimamuutusi on äh, kommenteeritud ka Euroopa asjade ministrid ja kõige tõsisem äh, tunnistus sellele, et me jätkame ühel häälel jätkuvalt rõhutame, et meil on tugev, siduv kokkulepe. me peame küll vormilise küljega täpsemalt tegelema, kui me teame, mida meie partnerid välja pakuvad nõukogus ja lõpuks ma loodan, et meie koostöö ja tihe koostöö jätkub, kui me räägime Lissaboni lepingu elluviimisest Äh, see töö peab saama alguse kohe siin, ka parlamendis ja komisjonis ja mul on hea meel edastada parlamendi seisukohad äh, komisjoni presidendile. meie äh, oleme aluslepingute kaitsjad ja valvurid ja meie peame tagama selle, et ka meie peame lepingute sätetest kinni. tänan, proua asepresident sellega on arutelu selles päevakorrapunktis lõppenud ja me võime asuda meie järgmise päevakorrapunkti juurde. nõukogu komisjoni avaldused Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumise kohta, mis toimub kaheksateistkümnendal novembril käesoleval aastal Stockholmis